niisiis, meie päevakord ei muutu, esimene päevakorrapunkt sellisel juhul läheb arutusele nimelt nõukogu ja komisjoni avaldused valmistumaks Euroopa Ülemkogu kohtumiseks ja kohe sel teemal annan ma sõna proua Jörile nõukogu nimel. ma tänan, härra president, president Barroso, lugupeetud saadikud praegu on viimane võimalus mul pöörduda selle koja poole nõukogu nimel täiskogul. jaanuarikuus me lubasime, eh, et saab olema meie eesistumine parlamendi sõbralik ja arvestades Lissaboni lepingu tagajärgi, me mõistsime, et tihe koostöö Te võite lahkuda, aga te ei tohi häirida meie tööd. on, oleks vastutustundeline teist aga siia saali jääda, arvestades, kui tähtsaid küsimusi me arutame, aitäh! me mõistame Lissaboni lepingu tagajärgi ja oleme mõistnud, et tihe koostöö Euroopa Parlamendiga ja parlamendisaadikutega on väga tähtis selleks, et eesistuja saaks oma töös edukas olla, seda ka tulevikus. Euroopa kodanikud vaatavad Euroopa Liidu poole ja ootavad tulemusi ja neid ei huvita parlamendi, komisjoni ja nõukogu eristamine. ja meie vastutus on ühine ja ühine on ka meie edu või nurjumine järgmine ülemkogu tähistab meie eesistumise lõppu ja meil on nüüd suurepärane võimalus võtta kokku see, mida me oleme saavutanud mitmetel teemadel ja seda tihedas koostöös teie kojaga. ma alustaksin sellega, et räägin majanduspoliitikast. Euroopa Ülemkogu lõpetab esimese Euroopa poolaasta ühte poliitilise tsüklisse on majanduse stabiilsus see on siis eelarvete konsolideerimine eh, ja lähenemisprogrammid ja teiselt poolt struktuurilised muutused, nii et tulemuseks oleks kasv, mis loob ka juurde töökohti. tänu suurepärasele koostööle komisjoni ja liikmesriikidega, Euroopa Parlamendiga, eh, soovituste elluviimisel esimene poolaasta on täpselt kestnud nii kaua, kui ta pidi kestma ja ülemkogu nüüd kutsutakse kinnitama mm, riikidele suunatud soovitusi ja need soovitused juba peavad kajastuma liikmesriikide tegemises, struktuurilistes reformides ja eelarvetes liikmesriikides. kolmepoolsed äh, läbirääkimised Eh, sisaldavad ka viidet Euroopa poolaastale, nii et Euroopa Parlament saab olema täielikult kaasatud nendesse tegemistesse. nüüd, mis puudutab Euro pluss pakti, siis enamik liikmesriike, kes osalevad, on teinud märkusi, üle saja meetme on välja pakutud ja need kohustused on väga hea samm selles suunas, et saavutada pakti eesmärgid, mis nüüd tuleb liikmesriigi tasandil ellu viia. aga Äh, äh, nende esialgsed kohustuste auahnus ja täpsus on väga erinev. nüüd, kui uuesti järgmine kord kohustusi võetakse, siis tuleks kokku leppida konkreetsemad lähenemisviisid ja laiem ulatus ja ka suurem äh, ambitsioonikus. nüüd ma tulen kuue ettepaneku juurde, niinimetatud kuus paki juurde, need on kuus õigusloomelist ettepanekut majanduse juhtimise vallast. ma ei hakka nendest ükshaaval rääkima, sest need on teil väga põhjalikult käsitlusel siin täiskogul, aga tahan vaid öelda, et eesistuja Ungari sai Euroopa Ülemkogult mandaadi jõuda poliitilisele kokkuleppele Euroopa Parlamendiga juunikuu lõpuks ja pärast seda, kui üldine lähenemisviis nõukogus märtsikuus vastu võetu, võeti, me hakkasime kohe tegutsema ning pidasime kolmepoolseid läbirääkimisi komisjoni ja parlamendiga väga põhjalikult ja kolm institutsiooni on teinud ära tohutu töö. Euroopa Parlamendi esialgne seisukoht sisaldas kahte tuhandet muudatusettepanekut. nüüdseks me oleme vähendanud lahendamata küsimusi üheainsale tähtsale küsimusele, pluss mõned tehnilised üksikasjad ja mina isiklikult olen küll veendunud, et see tekst, mis meil on nüüd arutusel, on tugevam ja äh, sobilikum selleks, et ära hoida tulevased kriisid. me informeerime Euroopa Ülemkogu presidenti sellest ja sellega me anname aruande asutusele, institutsioonile, kes meile meie missiooni usaldas. mul on olnud väga huvitavad läbirääkimised paljude teie saadikutega ja ma tahan tänada teid selle kogemuse eest. parlamendi sõbraliku eesistujana me loodame need tulemused, mis meid kokkuleppeni viisid, ei lähe kuidagi raisku. finantsturud, Euroopa äriühingud ja kõige tähtsam, meie kaaskodanikud loodavad, et me näitame üles vastutustunnet, otsustame ja tegutseme kõik koos, et jagu saada meie majanduste ühistest probleemidest ja äh, Kreeka küsimus saab olema ka Euroopa Ülemkogu päevakorras nüüd ma tulen justiits- ja siseasjade juurde. Euroopa Ülemkogu käsitleb strateegilisi küsimusi, mis puudutavad varjupaika, rännet ja Schengenit ja tugineb seejuures nendele järeldustele, mis justiits- ja siseministrid võtsid vastu nõukogus üheksandal juunil kaks tuhat üksteist hiljutisi arenguid silmas pidades Euroopa Ülemkogu arutab eh, erinevaid ideid ning annab paremad suunised koostööks Schengeni va-, ruumis. ta arutab ka võimalikke kaitsemehhanisme. aga ma rõhutan, et hästi toimiv Schengen nõuab, et liikmesriigid täielikult viiksid ellu eeskirjad ja sellega tugevdaksid usaldust üksteise vahel. samuti nõuab see, et toimuks järelevalve ja see oleks tõhus ja range Äh, tahan rääkida ka isikute vabast liikumisest, see on teises peatükis äh, meie ühises õigustikus kui Schengeni, aga ometi on ta seotud Schengeniga. Äh, tegemist on Euroopa Liidu integratsiooni kõige suuremate saavutustega ja meie kodanikud teavad seda ja tahavad, et me neid kaitseksid, neid saavutusi. Loog-, Schengeni loogika ei ole muutunud, üha tõhusam välispiiride haldamine aga on eeltingimus selleks, et saaks vabalt ringi liikuda Schengeni ruumis. nagu te teate, on väga tõhusaid liikmesriigid pidanud väga tõhusaid ja tihedaid läbirääkimisi Frontexi määruse revideerimise üle Frontexil on väga tähtis roll meie välispiiride kaitsel ju. me e leiame, et viimase kolmepoolse arutelu tulemused olid positiivsed, praegu me arutame neid tulemusi ka ja loodetavasti ka jõutakse kokkuleppele ülemkogus. nüüd, mis puudutab Euroopa varjupaigapoliitikat, siis hiljutised sündmused on sellele survet avaldanud. tähtis on, et meie varjupaigamenetlused oleksid ohutud ja tõhusad nende inimeste jaoks, kes vajavad meie kaitset ja sellepärast on tähtis, et ühine Euroopa varjupaigasüsteem oleks lõpule viidud äh, aastaks kaks tuhat kaksteist. ta tugineks äh, kaitsestandarditele, mis sisaldavad äh, mene-, taotluste õiglast ja tõhusat läbivaatamist. ülemkogu vaatab läbi ka selle, kuidas on edenenud suutlikkuse tugevdamine rändevoogude haldamisel. tähtis on mõelda ka ebalegaalse rände põhjuste peale ja selleks me loome partnerlussuhted riikidega, kes on meie lõuna pool ning pidades hästi struktureeritud dialoogi rände, mobiilsuse ja julgeoleku vallas nende lõunapoolsete riikidega, me tahame ka, et nad näitaksid meile konkreetsed tulemused. ja nüüd ma ütlen paar sõna ka eh, Horvaatia kohta. läbirääkimiste lõpuleviimine Horvaatiaga oli Ungari jaoks prioriteetne ja tohutud jõupingutuse tulemustena, mis Horvaatia tegi, nüüd komisjon ja eesistuja Ungari selle koja toetusel äh, saab Euroopa Ülemkogu üles kutsuda lõpetama liitumisläbirääkimisi Horvaatiaga aasta lõpul ja loodame, et liitumisleping kirjutatakse alla äh, ka aasta lõpul. Euroopa Ülemkogu äh, tegeleb Mm, nende küsimustega ka detsembris kaks tuhat üksteist ja Lääne-Balkani küsimustega laiemalt ja sellepärast me tervitame kindral Mladici arreteerimist ja üleandmist Haagi tribunalile. Serbia on teinud tubli sammu edasi liitumise suunas Euroopa Liiduga. nüüd äh, lõunapartnerlus me eeldame, et ülemkogu võtab vastu uue lähenemisviisi suhetes oma lõunapoolsete naabritega, arvestades neid hiljutisi sündmusi, mis seal on toimunud ning arvatavasti võtab ülemkogu vastu deklaratsiooni, mis puudutab hiljutisi sündmusi eh, lõunanaabrite juures. ning ma tahaksin rääkida ka, et eh, Euroopa Ülemkogu eeldatavasti nimetab Mario Draghi Euroopa Keskpanga järgmiseks juhiks ja lõpetuseks kavandab äh, ülemkogu heaks kiita ka Donau strateegia ja Rooma, roomide integreerimise strateegia, ka need on olnud priori-, prioriteetsed küsimused Ungari jaoks. Donau strateegia võimaldab meid äh, hõlmata kogu äh, rajooni silmas pidades nende riikide eripära, kes selles piirkonnas asuvad. nüüd, mis puudutab roomide strateegiat, siin me tahame tegeleda roomide äh, Eh, probleemidega esimest korda integreeritud Euroopa Liidu tasandil ja see on väga tähtis kõigi meie jaoks. ja ma tahan eriti tänada Euroopa Parlamendi selle eest, et ta on koostanud niivõrd suurepärase raporti. ja see oli suurepäraseks aluseks meie tööle nõukogus. Euroopa näitab, et ta Orbani sõna järgi eh, omab ka südant, mitte ainult aju. ja nüüd eh, proua president äh,, härra president, komisjoni president ja lugupeetud saadikud, ma loodan, et te olete nõus mm, president Bluuseki väitega, kes ütles, et pärast Ungari eesimist, eesistumist on Euroopa tugevam ja parem. ma tänan teid. tänan teid ka koostöö eest viimase kuue kuu jooksul suur tänu. suur tänu, proua Jüri. ja nüüd ma annan sõna komisjoni presidendile härra Barrosole. president, eh, minister Jüri, lugupeetud parlamendisaadikud, selle nädala ülemkogu eh, ees seisab väga põhjalik päevakord Ungari on olnud eh, mm, nõukogu eesistuja, ma tahan tänada neid selle töö eest, mida nad on teinud eh, kuue kuu jooksul. aga praegu ma tahaksin rääkida ülemkogust ja eh, peatuda mõnel punktil. ma saatsin ülemkogule kirja, kus ma tõin välja komisjoni seisukohad ning ma tahaksin jagada meie seisukohti ka teiega. ning ma teeksin ka mõned kommentaarid, mis puudutavad Kreekat ülemkogu toimub väga olulisel ajal, tagamaks selle, et Euroopa poliitika kujundamine on tõhusam ja ähm, süsteemsem. praegu on meil päevakorral majanduse juhtimise pakett ning ma tahan kinnitada parlamendile äh,, et me oleme väga pühendunud sellele teemale, täname teid selle suure töö eest, mida te olete teinud ja me täname teid teie ambitsioonikuse eest selles vallas. Eh, täna õhtupoolikul eh, härra Rein, volinik Rein eh, toob välja oma seisukohad selle äärmiselt huvitava ja olulise teema kohta. ma loodan, et me jõuame kõik ühele meelele, sellepärast et e, sellise kõikehõlmava paketi vastuvõtmine on väga oluline kriisist jagusaamisel. see pakett on meie jaoks elulise tähtsusega, sest niimoodi me näitame oma kodanikele, et me püüame vastu astuda praeguste kriisi e, väljakutsetele ma usun, et me saavutame kokkuleppe selle paketi osas, me parandame Euroopa tasemel majanduse eh, seiremehhanisme, et ei oleks enam tulevikus tegemist eh, halbade makroökonoomiliste tasakaalustamatustega, et ei oleks üleliigset võlakoormust Eh, me peame tegutsema ka siis, kui on vaja korrektiive eh, olukorras. Eh, teiseks oleme me välja toonud maaspetsiifiliste, riigispetsiifiliste soovitustega. tegemist on kollektiivse ettevõtmisega Euroopa tasemel. Need soovitused põhinevad Äh, põhjalikul analüüsil, mida äh, komisjon viis läbi liikmesriikide äh, majanduse jätkusuutlikkuse kavade suhtes. Need läbirääkimised ja arutelud, mis on toimunud kom-, liikmesriikide ja kommu-, komisjoni vahel on olnud väga pingelised kuid ma ütlen teile, et mõlemalt poolt püüaks püü-, püütakse jääda ambitsioonikuse kõrge taseme juurde. ei ole mõtet eh, võtta vastu täiesti uus majanduse juhtimise kava, kui eh, liikmesriikidel tekivad küsimused met-, meetodite osas selline uus poliitika kujundamise vorm eh, tähendab ka seda, et meil peab olema kollektiivne vastutus Eh, majandus, eh, ühtne ruum Euroopas muutub tugevamaks. Eh, ülemkogus võetakse vastu ka muudatused stabiilsusmehhanismis selleks, et europiirkonna riikidel oleks paremini võimalus vastu seista majandusraskustele Äh, e- Euroopa Finantsstabiilsuse Fond mm, e- peab äh, saama e, väga oluliseks osaks. Äh, aga ma tuletan teile meelde, et jaanuarikuuses komisjon tuli välja uurimusega, mis puudutas majanduskasvu. seal toodi välja, milline on meie võimekus, milline ja kõike seda väga tugevasti kritiseeriti aga praegu e, Euroopa püüab parandada majanduse juhtimise tõhusust. Need maapõhised soovitused ning stabiilsusmehhanism e, on e, see, mida Euroopa peab õppima antud kriisist. meil on vaja jääda kindlaks enda juurde ning arutada neid teemasid iga sektor peab aitama kaasa eh, kõige rohkem loomulikult finantssektor kriisist ülesaamisele. me tuleme välja eh, seadusandlike ettepanekutega finantssektori osas, sellel on kolm eesmärki, kõigepealt et finantsteenuste turg ei fragmenteeruks, sellepärast et praegusel hetkel on järjest suurem hulk koordineerimata riiklikke meetmeid. me tahame sisse viia finantsteenuste maksu, see ehm, võimaldab astuda vastu spekulatiivsetele eh, tehingutele. me tahame, et et ühtselt ka kantakse ka eh, riskikulusid. väga suured, mm, väga suured preemiad, mida siiski makstakse pankuritele, eh, neelavad tohutu hulga eh, maksumaksjate raha, võimaldavad nendel teenida tohutut kasu ja see on väga kahjulik kogu ühiskonnale nüüd teine meede E, millega Euroopa Ülemkogu tegeleb, on e, ränne. praegustel, e, viimasel ajal on olnud rände osas väga suur surve Euroopale, olukord on väga pingeline ning me peame vaatama, et meil oleks niisugune raamistik, mis võimastak, mis võimaldaks liikmesriikidel hakkama saada äh, rändevoogudega, mis tulevad kolmandatest riikidest ma ütlen teile selgesõnaliselt, et komisjon ei ole nõus sellega, kui äh, kuidagimoodi püütakse õõnestada Schengeni põhimõtteid me peame rände osas igati tugevdama euroopalikku lähenemist. Euroop-, eh, komisjon on välja pakkunud meetmed, mis seda valdkonda eh, peaksid tugevdama, siin on vaja tõhusat juhtimist, eriti meie välispiiridel. seda tehakse ka sellega, et tugevdatakse Frontexit, kasutatakse koostöömehhanismi, kus ühiselt astutakse vastu ohtudele peab olema ka ehm, kaitsemehhanismide süsteem, et oleks võimalik hakkama saada eh, võimalike raskustega praegusel hetkel on eh, teatud liikmesriikidele langenud tohutu surve. otsused selles osas, kuidas olukorda leevendada, tuleb teha Euroopa tasemel, eh, vältimaks ühepoolseid eh, tegevusi liikmesriikide poolt ja kui tegemist on väga kriitiliste olukordadega, siis võib ajutiselt eh, sisse seada ka sisepiiridel kontrolli, kuid alati eh, tuleb seda teha ühenduse tasemel. meil on vaja tugevdada Schengeni süsteemi Euroopa, ehm, eh, Euroopa dimensiooni. ma loodan, et niisugust lähenemisviisi toetatakse, et komisjoni ettepanekud võetakse vastu ja tehakse seda edukalt rändepakett eh, eh, sisaldab ka varjupaigasüsteemi. Eh, see võimaldab varjupaiga taotlejaile võrdse kohtlemise terves Euroopas. ma olen täiesti kindel, et parlament ja nõukogu toetab komisjoni ettepanekuid ehm, varjupaiga taotlejate vastuvõtu miinimumstandardite osaks. ma loodan, et ülemkogu ehm, toetab seda, et me võtaksime vastu Euroopa ühtse varjupaiga ehm, süsteemi oluline on ka eh, partnerlus demokraatia nimel, see eh, partnerlus on väga oluline eh, selleks, et Euroopa Liit saaks toetada eh, demokraatlikku ümberkujundamist vahe merepiirkonnas, me ei tohi neid jätta hätta. see sisaldab, ma tahaksin rääkida ka eh, eh, komisjoni mm, poolt antavale toetusele Horvaatia ühen-, ühinemise kohta Euroopa Liiduga Eh, sellest saab kahekümne kaheksas Euroopa Liidu liige ning selle kuu lõpus saadame me neile sellekohase eh, teate. lõpuks ma loodan, et liikmesriikidel on võimalik kõige kõrgemal tasemel eh, arutada olukorda europiirkonna stabiilsust. Kreeka Eh, küsi-, eh, küsimus on väga oluline, siin tõstatuvad küsimused finantsstabiilsuse kohta, eh, siin tulevad, tõstatuvad küsimused sotsiaalsest ühtekuuluvusest ja ka poliitilisest tegevusest. see, mis toimus eile, näitab, et Kreeka saab tegutseda nii, nagu ootavad IMF ja Euroopa Liit oluline on see, et Kreeka pöörduks tagasi kasvuteele on täiesti selge, et praegusele plaanile Kreeka suhtes mitte mingit alternatiivi ei ole, seega öelgem sellele jah. ma tean, et inimesed elavad praegu kindlusetuse olukorras, aga aga eh, minu sõnum Kreekale on selline, et kui nende valitsus tegutseb, siis Euroopa toetab neid eh,. me Äh, aitame Kreekat selle äh, paketi kaudu, mille IMF ja Euroopa Liit on kokku leppinud, me aitame Kreekal tagasi tulla äh, oma teele oma õigele teele, kokkuhoid on oluline, aga kõige olulisem on see, et toimuks majanduse kasv, on kriitiliselt tähtis vähendada defitsiiti et uuesti taastuks usaldus eh, Kreeka majanduse vastu, et see hakkaks kasvama, aga samal ajal peavad kraaklased, kreeklased aru saama, et kui tegemist on niivõrd raske Eh, olukorraga, siis peab olema ühtekuuluvus ja ühtsus siseriiklikult ei saa olla nii, et eh, üks kisub ühte poole, teine teisele poole ning ainult siis, kui on ühtsus, võivad olla kreeklased kindlad, et tegutsetakse ja olukord paraneb. Eh, ma kohtusin eile härra Papandreuga ja me arutasime Eh, kuidas saaks kasutada Euroopa struktuurifondi, struktuurifonde. Kreekal on võimalus kasutada ära eh, suurt hulka raha selle, nendest fondidest ning eh, need võivad väga oluliselt mõjutada tööhõivet ja Kreeka konsuri, konkurentsivõimet tegemist on sellise üldise programmiga, mis sisaldab tehnilisi aspekte e, ja ka e, tööhõive suurendamist, aga ma tuletan teile meelde, et Kreekal on praegu kriisiolukord e, ma tuletaksin meelde seda ka ülemkogul, et me peame tegutsema koos Kreekaga, võimalik on paika panna plaanid E, ja milles osalevad kõik, kes saavad kuidagimoodi panustada. oluline on tehniline abi liikmesriikide poolt ning Kreeka peab leppima niisuguse lähenemisega äh, ja ma loodan, et nende lähenemine ja nende suhtumine sellesse on tõesti positiivne, sest reforme on vaja. Kreeka reformiplaanide elluviimine nõuab inimestelt erakordseid jõupingutusi. tegemist on erakordse reageerimisega komisjoni poolt. inimesed peavad tegema eh, ohverdusi ja me teame, et nad seda teevad, aga me loodame, et selle läbi tuleb ka nende olukorra Ehm, leevendus. vaja on kokkuhoiumeetmeid, eh, on vaja ranget kokkuhoidu, aga ilma selleta ei ole võimalik eesmärki saavutada. tänan teid. suur tänu, härra president Barroso ja nüüd annan sõna fraktsioonide nimel kõnelejatele, kõigepealt palun härra Tool viis minutit härra president, lugupeetud komisjoni president, lugupeetud komisjoni või vabandust, nõukogu president, tahaksin esiteks pöörduda just Ungari eesistuja esindaja poole, suur aitäh tehtud töö eest, kõik need tunnid, mis sa pühendasid sellele tööle just nimelt koostöös parlamendiga, on väärt kindlasti meie tänusõnu, nii et veel kord suur aitäh! Äh, jah, äh, aplaus teistmoodi siis saanudki olla, sa sobid hästi meie fraktsiooni. Euroopa Parlament on harva võtnud sõna nii keerulises kontekstis, nii pingelises ting-, tingimustes ja öö, äh, meil on vaja tõeliselt julgeid otsuseid, vabrad otsuseid liikmesriikidest Eurotsooni ning riigivõla osas ja samuti majandusvalitsemise osas. mitmetes liikmesriikides, eriti Kreekas, on kodanikud täiesti eksinud, frustreerunud ja väga mures oma laste tuleviku pärast. kasutan võimalust selleks, et saata siit kolm signaali meie Kreeka sõpradele. esiteks, Euroopa Liit on nendega solidaarne, me teeme kõik, mis meie võimuses selle selleks, et nad suudaksid väljuda väga keerulisest ja raskest olukorrast, teeme seda solidaarsuse ning vastutustundlikkuse äh, vaimus ja rõhun just vastutusele. teine signaal, olukord, milles nad elavad, on pikk pikkade aastate, äh, on selle tulemus, et pikkade aastate jooksul elati äh, üle oma võimete, võimaluste. kõik eurooplased peaksid asju vaatama nii, nagu nad on. kolmandaks, Euroopa Liit ei saa Kreekat aidata äh, muud moodi äh, ja see kehtib ka teiste riikide puhul, kui vaid siis, kui Kreeka jätkusuutlikult muudab oma majandussüsteemi. see nõuab ka ohvreid, aga äh, see toob tulevikus kaasa positiivsed muudatused Kreeka jaoks ja mul on vaja siin viidata Läti näitele. paar aastat tagasi oli Läti pankroti äärel, kuid tänu väga julgele kärpepoliitikale, mida äh, juhtis äh, peaminister, jõudis uuesti oma rahanduses tasakaalu. nii et siin on võimalik sellises äh, olukorras võtta omaks kaks eri lähenemist. esiteks minna tänavatele ja streikidele, see on osa ametiühingute liikumisest, ka mina ise olen, olin ametiühingu liige, või siis teine variant, hakkame tööle ja üritame leida lahenduse õiglaselt. minu fraktsioon kutsub üles selles, et sellele, et kõik liikmesriigid teadvustaksid endale praegust olukorda, kui me siin näitame näpuga patuoinastele Euroopa Liit, IMF või kes iganes, siis see ei aita meil kuidagi majanduskriisist väljuda. kui ma räägin siin meist, siis ma viitan loomulikult poliitikutele, aga ka kõikidele viiesajale miljonile Euroopa Liidu kodanikele. Euroopa Ülemkogult ootame ka seda, et kinnitataks veel kord seda solidaarsust, aga et vaadata kaugemale praegusest kriisist ja sellest väljumisest, siis ootame me ka väga sügavaid majandusreforme. eurotsooni näol oleme lõplikult teostanud Euroopa Liidu rahalise poole, kuid me näeme, et siin on siiski millestki ka puudu. legi-, õigusloomeline pakett on loodud selleks, et ei juhtuks nii nagu varem, et nimelt äh, liikmesriigid ei saaks väga lihtsasti oma kohustustest kõrvale hiilida. kaasotsustusmenetluse käigus otsustab parlament äh, rahandusreeglite üle, mida peavad järgima kõik kakskümmend seitse liikmesriiki ja me tahame, et äh, tagataks ka nende reeglite järgimine. me peame minevikust õppima, ma palun kõikidelt Euroopa Parlamendi liikmetelt, et nad seda ka mõistaksid ja lõpetaksin positiivse noodiga, tahaksin tervitada äh, väga oodatud nõukogu otsust Horvaatia liitumise osas. Horvaatias peaks paari kuu pärast saama Euroopa Liidu kahekümne kaheksas liige. Horvaatia on teinud tohutud pingutusi, ka Horvaatia valitsus, tervitan Horvaatia valitsuse vaprust. see sõnum on väga positiivne neile eurooplastele, kes hetkel on endas kahtlema hakanud. Euroopa väärtused, solidaarsus, tolerantsus, avatus ning vähemuste austamine, inimõiguste järgimine ja inimväärtuse austamine, neid on võimalik, neid ei ole võimalik kaitsta siis, kui tegemist on vaid siin võimuvahekordadega. kui Euroopa Liit seda soovib, siis suudame me võita populismi ja lahkhelid ja suudame väljuda praegustest rasketest olukordadest. ja ma soovin, et riigi ja valitsusjuhid järgiksid just nimelt seda põhimõtet äh, rohkem kui ükskõik milliseid teisi. suur aitäh teile! suur tänu, härra Toll ja järgmisena on sõna härra Schultzil viieks ja pooleks minutiks. suur tänu, härra president, daamid ja härrad. Euroopa Parlament on äh, harva rääkinud äh, ülemkogu ettevalmistusest nii äh, karmis kriisi kontekstis nagu praegu. me ei tohiks endale illusioone luua, Euroopa Ülemkogu on tõesti ajaloolise tähtsusega, sest et see otsustab Euroopa Liidu tuleviku üle. sel nädalal lugesin Saksa ajalehest väga huvitavat lauset, turud ei usalda Euroopa Liitu sest et äh, turg ei usu, et Euroopa Liit on võimeline probleemidele lahendust leidma. Euroopa Liidu kodanikud ei usalda Euroopa Liitu, sest et äh, Euroopa Liit, äh, vabandust, et kodanikud ei usu, et valitsused suudavad nende probleemid lahendada. tegemist on sügava kriisiga, usalduskriisiga Euroopa Liidu suhtes. nii et igalühel oma kriis. Need probleemid on meile ammu teada küsimus seisneb aga selles, kas me tahame neile ka päriselt lahendused leida, teha seda julgelt, vapralt, kas oleme eh, võib-olla hoopiski valmis pigem alla andma, sest et me ei ole piisavalt vaprad. ja ma tean, et äh, ma võin äh, sellega muutuda veidi ebapopulaarseks, aga tegelikult on meil vaja rohkem Euroopat, rohkem julgust selleks, et kriisist väljuda. miks on vaja meil rohkem Euroopa Liitu? ülemkogul peavad riigi ja valitsusjuhid jällegi ohjad enda kätte haarama, sest et tegelikult ei otsusta riigi- ja valitsusjuhid mitte üksi. meil on Euroopas nelikümmend kolm ettevõtet, kelle äh, käive on suurem kui äh, mõnede liikmesriikide eelarve, näiteks Poola riigieelarve, nii et on nelikümmend kolm ettevõtet, kes on põhimõtteliselt sama võimsad kui Poola peaminister. ja nemad otsustavad inimeste tuleviku üle Euroopas. enne majandusministrite nõukogu või ülemkogu alati kaks-kolm reitinguagentuuri, arvavad, et see, mis on välja käidud, ei ole see õige ja kes haaravad põhimõtteliselt enda kätte majandusliku jõu Euroopas, kes otsustavad Euroopa tuleviku üle. kes need reitinguagentuurid on, kes neile maksab? sest et nad ei tee ju tööd mitte lihtsalt äh, hiilguse nimel, neile makstakse, neile maksavad need, kelle huvisid reitinguagentuurid kaitsevad ja seega peab, peab, peab riigi ja valitsusjuhtidel olema piisavalt julgust, et öö, oma riigi asjade ajamine jälle enda valdusesse võtta ja nad ei suuda seda teha siis, kui nad on killustunud. hetkel kujutab Euroopa Liit seitse koma kaheksa protsenti maailma rahvastikust, kahe tuhande viiekümnendal aastal aga langeb see protsent nelja protsendini ülejäänud üheksakümmend kuus protsenti ei ole inimesed, kes ilmtingimata pööravad pilgu vaid Euroopa poole majanduslikud jõud üle terve maailma ei jää ootama äh, seda, et äh, seda, mida Euroopa teeb, kui me alustame siin kas või Saksamaast ja Maltast. igaüks arvab, et nad saavad ise hakkama see on ka taas riigistamise ideoloogia, millest me ikka jälle kuuleme, kui me räägime ka rahandusest, äh, finantsidest, keskkonnast, siis me saame ellu jääda vaid siis, kui me töötame ühisko-, üheskoos. meil peab olema ühine tahe jõuda selleni, et Euroopa Liit oleks kõige suurem majanduslik jõud maailmas selleks on vaja solidaarsust, solidaarsus tähendab to-, üksteise toetamist, samuti jagamist. see tähendab ka finantstehingute maksustamist. kui ma ostan äh, piima supermarketist, siis maksan ma käibemaksu, aga kui ma ostan mingisuguseid finantstooteid, siis ma midagi ei maksa, see lähenemine on absoluutselt vale, nii et finantstehingute maksustamist on meil tarvis. mitmeid kordi on seda olukorda juba kirjeldatud, kõik on teada. me ei tohiks siin üht riiki teise vastu üles ässitada, luua vastandlikke tundeid. me peame suutma tegutseda üheskoos, kui me seda teha ei suuda, siis Euroopa Liidu äh, idee kui selline satub ohu, ohtu tegemist on ju piiriülese projektiga, meil on vaja tagada rahu, stabiilsus, Euroopa Liit läheb kaugemale vaid poliitilisest liidust ja me võime sellest ilma jääda, me oleme näinud, et kahekümne esimesel sajandil kõik need ohud, mis on toonud kaasa katastroofi Euroopa Liidu äh, territooriumil, võivad taas esile tõusta.